on vajalik äh, Venemaa äh, olude üleüldisemalt, aga ka individuaalsete juhtumite puhul, mida siin on mainitud, aitäh. aitäh, härra volinik. arutelu lõpuks esitati kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu on seega lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on Aserbaidžaan ja Ilgar Mamadovi juhtum. kõigepealt saab sõna kolleeg De Odenberg. aitäh. see aasta pidi kujunema sellest aastast pidi kujunema aasta, mille olukord Aserbaidžaanis paraneb, kuid tegelikult on olukord murettekitav. seal püütakse opositsiooni eh, ohjes hoida ja eh, nüüd meil on tegemist olukorraga, kus arreteeriti Ilgar Mamedov, eh, poliitteaduste kooli juht ja ma ei tea, mis siis nüüd saab, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on Aserbaidžaani kord astuda Euroopa Nõukogu etteotsa. tegelikult äh, peaks inimõigustest kinnipidamine olema eeldus, et Euroopa Nõukogus üldse kaasa lüüa Äh, täna me vaatame silmi olukorrale, kus Ilgar Mamatov heideti trellide taha ilma tema suhtes õiglaselt kohut mõistmata. see näitab, et äh, Aserbaidžaani õigussüsteem ei toimi vastavalt kehtivatele reeglitele. suur aitäh ja nüüd kolleeg Hefner, palun. aitäh, härra juhataja. kallid kolleegid, härra volinik sel aastal toimuvad Aserbaidžaanis valimised ja perekond Alijevi režiim äh, on heitnud vabariikliku alternatiivi partei Ilgar Mamadovi trellide taha, et ta ei saaks valimistel kandideerida. Ismailis toimusid rahutused, see on, Ismail on linn Aserbaidžaanis ja pärast neid rahutusi külastas Ilgar Mamadov seda linna koos vaatlejate ja ajakirjanikega, rääkis sellest, nendes rahutustes osalenutega ja teda nüüd siis süüdistata nende rahutuste puhkemises ja see on tegelikult üks näide nende arvutute näidete seas, kus inimesed kaovad, kus neid võetakse vahi alla, heidetakse trellide taha, mitte sellepärast, et neile oleks midagi süüks panna, vaid sellepärast, et nad on eh, teinud poliitilisi avaldusi režiimi suhtes. Aserbaidžaan on näidanud, et on huvitatud koostööst Euroopa Liiduga, ka meie oleme sellest huvitatud, kuid Äh, ka idapartnerluse raames äh, peaks meie äh, assotsiatsioonidokumentide keskmes olema inimõigustest, demokraatiast, põhivabadusest, inimeste väärikustest, ajakirjanduse vabadusest lugupidamine. ilma nendest ühistest väärtustest lugu pidamata ei ole võimalik koostööd teha. suur aitäh, kolleeg Hefner ja nüüd kolleeg Šaake aitäh, asepresident, volinik, kolleegid, Aserbaidžaan ise on lubanud kinni pidada äh, põhiõigustest ja inim- õiguste põhimõtetest äh, Euroopa Nõukogu liikmena, kuid äh, tegemist on ainult sõnadega paberil siiani, need peaksid ka reaalsuses hakkama väljenduma. meedia ning meedia tagakiusamine ning opositsiooni tagakiusamine peab lõppema, peab võtma tagasi süüdistuse Ilgar Mamadovi vastu. ma kutsuksin üles president Barrosot äh, võtta üles inimõigused ning meediavabadus kõige kõrgemal äh, tasandil, kui ta koht-, tasemel, kui ta kohtub äh, president Alijeviga kahekümne esimesel juunil Aserbaidžaani rahvas vaatab Euroopa Liidu poole kui väärtuste liidu poole ja seda ka õigustatult, me ei tohiks enda selga nende poole keerata, nemad äh, väärivad seda, et me nende põhiõigusi kaitseksime. aitäh, kolleeg Šake. ja Kabanov nüüd minutiks, palun. härra juhataja ma ei sooviks, et eh, minu nimi oleks resolutsiooni autorite seas, mina selles ei osalenud. me soovime, et Aserbaidžaani valitsus õiglaselt otsustaks Mamadovi juhtumi puhul. tegelikult polnud ju mingeid põhjusi tema vahistamiseks. me soovime, et härra Mamadov saaks oma valimiskampaaniat hästi ette valmistada, muidu poleksid valimised ju usutavad. aga me soovime, et et meie resolutsioonis öö, oleksid kajastatud ainult need asjad, mis on selle Mamatovi juhtumiga seotud, minu arvates sisaldavad, sisaldab resolutsiooni et, ettepanek terve rida momente, mis tegelikult on läbirääkimiste teema delegatsioonide vahel, kuid öö, delegats-, delegaatide huvi niisuguste istungite vastu, nagu ma näen, on väga väike. nüüd ma annan sõna kolleeg Veržale. oi, aga äh, sinine kaart kolleeg Posseltit. jah ütleb härra Posselt, ma tahaksin kolleegilt teada, kas ta on suuteline seadma ennast meie olukorda, kus tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal me astusime välja inimõiguste kaitsmise eest Poolas kas te siis äh, me oleksime pidanud salajast poli- poliitik- diplomaatiat ja tagatoapoliitikat ajama ja poolakate õiguste eest mitte seisma palun kas te sooviksite sellele vastata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 ma arvan, et mitte ükski poleks teie seast valmis, et minema äh, Aserbaidžaani nende üle, äh, õiguste üle äh, läbi rääkima, seepärast pidime inimõiguste alase delegatsiooni sõidu edasi liikuma, aasta tagasi arutasime me neid õigusi Brüsselis, jälle ei tulnud sinna ainuski saadik ja need on ju need kohad, kus me peaksime inimõiguste küsimusi püstitama, mitte ainult mingi resolutsiooni käi-, käigus või mitte ühe inimõiguste juhtumi põhjal. suur aitäh! meil on mingisugune öö, äh, probleem kanalitega. nii, aga nüüd annan sõna kolleeg Tunund Hohensteinile. oi, palun vabandust. ah, ma juba arvasin, et kolleeg Virgea saigi sõna, nüüd annan sõna kolleeg Virgeale härra asepresident on äh, huvitav, et härra Kabrna räägib, et äh, tema ei ole autor, kuid samas ta on autorite hulgas välja toodud, no see on lihtsalt pisiasi. aasta tagasi äh, sadu inimesi läksid tänavatele Bakuus selleks, et nõuda reforme riigis. Need inimesed, paljud nendest inimesest heideti vangi ja äh, meediaorganisatsioonid ja vabaühendused, äh, nende vabadusi äh, kärbiti, kui otsustati panna opositsioonikandidaat autoritaarse riigipea Ilham Alijevi vastu, siis varsti see kandidaat vahistati. me peaksime protestima politseivägivalla vastu Türgis, kuid samas pea, ei tohi me silma kinni pidada pigistada ka selle vastu, selle suhtes, mis toimub äh, Aserbaidžaanis. kui inimesed kogunevad rahumeelsetele meeleavaldustele, me räägime juba viiendat korda alates kahe tuhande üheksandast aastast Aserbaidžaani olukorrast. tegemist äh, on äh, ühe idanaaberluse partneriga, samuti Euroopa Nõukogu liikmega, millisest partnerlusest me siin räägime, millist survet saame avaldada selleks, et vähemalt miinimumnõuded demokraatliku riigi jaoks oleksid seal täidetud? samasugused assotsiatsiooni eh, läbirääkimised on ka Tuneesiaga alguse saanud, kuid eh, Aserbaidžaaniga pole küll enam mõtet äh, vaja läbirääkimisi äh, pidada, härra Levandovski, palun vastake. aitäh, kolleeg Veržea, annan sõna kolleegile Tunjun Hohenstein. aitäh. tegeliku valimiste oponendi arreteerimine ja opositsiooni kuulujate jälitamine on Äh, skandaalne. iseäranis nende niisugustes riikides, kes püüavad nagu justkui tõestada, nagu justkui oleksid neil demokraatlikud institutsioonid. Aserbaidžaan on Euroopa Nõukogu liige ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peaks astuma selle nõukogu etteotsa. lisaks sellele on meil nendega idanaaberluse lepingud, siis assotsieerimisleping ja vahepealseks oleme oleme ka jõudnud selleni, et Ilgar Mamadov on heidetud trellide taha. ma tänan kõiki kolleege, kes osalesid resolutsiooni väljatöötamisel, kuid eeskätt neid, kes toetasid suuremaid ja selgesõnalisemaid nõudmisi Aserbaidžaani suhtes. aitäh, kolleeg Tuunud Hohenstein ja nüüd alustame fraktsioonide nimel, sõna, võt-, sõna saab kolleeg Makovei. aitäh, härra asepresident. ma mõistan hukka Ilgar Mamadovi äh, vahistamise neljandal äh, veebruaril äh, rahumeelsel meeleavaldusel ei ole antud ka põhjendusi tema vahistamiseks, küll on valesüüdistusi tema vastu esitatud, teda süüdistatakse vägivaldsetes tegudes. meeleavaldused olid ometigi rahumeelsed ja kõigil peaks ju olema õigus valitsust kritiseerida ja huvitav on see, et Ilgar Mamadov tegelikult ise isegi ei viibinud seal meeleavaldusel. Ilgar Mamadovi vahistamine ja näitab seda, et tema õigusi rikutakse. näeme samasuguseid juhtumeid nii Türgis kui Venemaal ja peame demokraatia pärast eest võitlema igapäevaselt aitäh, kolleeg Makovei ja nüüd kolleeg Senitsin. mikrofon. mikrofoni palun. aitäh ehkki Aserbaidžaan on Euroopa Nõukogu liige, Äh, ei ole lahendanud poliitvangide küsimust. inimõigusi rikutakse, rikutakse pressivabadust, äh, inimesi laimatakse muuhulgas äh, interneti vahendusel, seetõttu apelleerime me Aserbaidžaani organitele, et nad annaksid võimaluse pressiorganitel tegutseda ja tagada ajakirjanike julgeolek. internet on äh, keskkond, mis annab võimaluse kodanike vabaduste arendamiseks ja demokraatia arendamiseks ja seetõttu on vaja arvestada inimõigusi, muuhulgas ka massimeedia valdkonnas. härra Barroso peaks järgmisel kohtumisel Brüsselis sellele selgesõnaliselt viitama. suur aitäh, kolleeg Sinitsõn ja nüüd kolleeg Tšarnetski, palun. härra asepresident, daamid ja härrad. ma olen äh, summad kokku äh, loonud, löönud, meid on siin äh, kolmkümmend kaks siin saalis ja ma paluksin, et äh, proua Thun äh, et ta ei väidaks, et ta esindab nende seisukohti, keda siin äh, saalis ei ole. on veenvaid põhjuseid selleks, et miks kõik inimesed siin praegu ei viibi. Need, kes siin on, ei peaks teesklema maksumaksjate ees, et äh, et meid oleks siin justkui seitsesada viiskümmend praegu kohal, ei, meid on ju kolmkümmend kaks. proua Virgia sotsiaaldemokraatide seast ei peaks minu fraktsiooni kritiseerima. proua Virgia fraktsioon on äh, rääkinud äh, väga erineval viisil inimõigustest äh, erinevates riikides. härra Tšarnetski, kolleeg Hefneril on teile sinise kaardi küsimus, ma loodan, et te olete valmis sellele vastama. jah, kolleeg Tšarnetskis, ma saan äh, küll mõistet pärast seda, kui te olete sõna võtnud, te siit ruumist tahate jalga laska, aga ma siiski sooviksin, et enne seda te vastaksite minu küsimusele, mina ei saanud teie sõnavõtust aru. kui peaks jääma nii, nagu teie ütlete, siis te, ma tahaksin öelda, et te ei ole siiamaani parlamentaarsest demokraatiast sugugi aru veel saanud ja ma leian, et ärge palun rünnake neid inimesi, eh, kes siin seda väga rasket tööd teevad, kõik ei saagi olla kogu aeg saalis. palun tegelege küsimustega, mis puudutavad teie koduriiki ja õppige demokraatiat ka kolleeg Veržea sooviks teile küsimuse esitada, kas te soovite sellele palun siis vastata, palun kolleeg Veržea. ma ei tea, kas see on nüüd sinise kaardi küsimus või pigem tegemist isikliku äh, küsimusega, tahtsin lihtsalt reageerida sellele, mida ütles kolleeg kui tema nimi oli autorina ta, äh, tabelis, siis äh, Äh, see puudutas konkreetselt just äh, seda lahknevust, et inimene ise ütles, ta ei ole autor, see ei olnud öeldud äh, tema, see ei olnud midagi tema fraktsiooni vastu, nii et palun respekteerime kõigi õigusi. kolleeg Tšanetski, palun. E, dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że pan poseł Hefner mm, e, nie słuchał mnie ze zrozumieniem i może. Mm, e, mul on mulje, et kolleeg Hefner ei saanud väga hästi aru, millest ma rääkisin võib-olla ta ei hindagi tegelikult asju nii, nagu ta ütles. ma arvan, et ta peaks hindama neid kolmekümmend kahte, kes siin praegu on, et inimõiguste teemal arutella. ja ma tegelikult äh, tahaksin äh, negatiivset suhtumist väljendada nendesse, kes on, keda täna siin enam ei ole ja nüüd selles suhtes, mida ütles kolleeg Veržea, ma ei pea ju mitte seda resolutsiooni silmas, vaid seda, mida räägib teie fraktsioon eh, sellel teemal. aitäh, kolleeg Tšarnetski. ja nüüd kolleeg Seobro pooleteiseks minutiks, palun aitäh, härra asepresident, Aserbaidžaan on ähm, tähtis Euroopa Liidu partner, eriti kui räägime gaasitarnest. Nabucco projekt, kui ähm, sellest asja saab, mul äh, on energiaga varustatuse seisukohalt äh, väga tähtis ja me peaksime hoidma oma suhteid võimalikult headena selle riigiga ja peaksime vähendama oma sõltuvust äh, Venemaast. ja seda äh, hoolimata teatud äh, looduskiirtest Aserbaidžaanis näeme me, et valimiste ajakava tähendab seda, et rahvusvaheline kogukond võib vägagi pettuda, arvestades inimõiguste äh, olukorda ja seda, et inimõigusi kasutatakse riikide hindamiseks. oktoobrikuu presidendi vali-, valimised on ees ja opositsioonikandidaat on vahi all. see tähendab seda, et president Aliyev siiski ei ole maailma suurim demokraat. ja me peaksime ära kuulama ka tema seisukohad ja seda õiges kohas ja peame seda selgelt äh, ütlema, peame nõudma inimõigustest kinnipidamist äh, ja me ei tahaks, et Aserbaidžaan äh, saadaks relvi Venemaale võitluseks. aitäh, kolleeg Seobra, need olid kõnelejad fraktsioonide nimel ja nüüd alustame aruteluvooru, kolleeg Kelly, palun aitäh, härra asepresident, Venemaa ning äh, Aserbaidžaan on vägagi sarnased, äh, arvestades äh, meediavabadust, ühinemisvabadust ning opositsiooni mahasurumist. kui arvestame presidendivalimisi oktoobris, siis on pettumust valmistanud hiljutised sündmused, eriti just Ilgar Mamadovi vahistamine, äh, kasutatakse valesüüdistusi tema vastu, ta on praegu vangistuses äh, ja selline kohtlemine ei ole kindlasti vastuvõetav, me peame kasutama kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on selleks, et ta vabastataks nii kiiresti kui võimalik, et saaksid toimuda vabad ja ausad valimised aitäh. aitäh, kolleeg Kelly ja nüüd kolleeg Gretu, palun. ma olen nõus äh, nendega, kes äh, ei nõustu sellega, kuidas äh, Aserbaidžaan kohtleb valitsuse vastaseid see on äh, see on valmistanud suure pettumuse, arvestades ka seda, et Aserbaidžaanist äh, saab kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Nõukogu eesistuja. Ilgar Mamadov äh, presidendikandidaat, teda kiusatakse taga ja see näitab inimõiguste olukorra halvenemist Aserbaidžaanis Aserbaidžaan peaks äh, korraldama demokraatlikud valimised, äh, pidama lugu äh, ka opositsioonist, mitte kriminaalkorras ka, karistama internetis aset leid-, levitatud informatsiooni ja sooviksin, et president Barroso seda teemat Aserbaidžaani riigipeaga kohtudes ka käsitleks, aitäh! aitäh! kolleeg Gretu, nüüd kolleeg Mikalski, palun. aitäh, härra asepresident, volinik, daamid ja härrad, Aserbaidžaan on tähtis äh, riik äh, oma regioonis, samuti on ta tähtis kaubanduspartner Euroopa Liidule ja loodame, et äh, see tähtsus veelgi kasvab, arvestades energiatarneid. kuid see ei tähenda, et me pigistame inimõiguste osas silma kinni. me kõik peame lähtuma inimõiguste respekteerimisest näiteks Venemaa puhul ja sama peaks kehtima ka Aserbaidžaani puhul, kes on veelgi tõelisem, olulisem partner meie jaoks. härra Tsabernov juhib delegatsiooni, kes nende teemadega, mis nende teemadega tegeleb ja kui ta midagi kritiseeris, siis kritiseeris ta parlamendi liikmeid, tema on delegatsioonis, kes ei saa oma tööd korralikult teha, sest äh, liikmed ei tule lihtsalt koosolekutele kohale. ECR on selgelt oma seisukohta siin äh, avaldanud ja me oleme ka selle resolutsiooniga liitunud. aitäh ja jõuame vaba mikrofonini tahaksin kõiki paluda meil on tegelikult aega kaks minutit ja viis inimest soovib sõna palun pidage ajad ajast kinni kolleeg Essayah palun yes. suur tänu juhataja Mamadov on opositsioonipoliitik, kes on juba pikemat aega kritiseerinud valitsuse tegevust ühinemisvabaduse ja kogunemisvabaduse küsimustes. teda on ähvardatud ka varem, nüüd siis veebruarikuus tema ja Jakublo peit-, vahistati rahumeelsetes meeleavaldustes ning tema vastu loodi fabritse-, esitati fabritseeritud süüdistused ja Mamadovi vangistamist ja Jagublova vangistamist on pikendatud ja Human Rights Watch on pöördunud Aserbaidžaani valitsuse poole paludes, et esitatakse ka tõendeid selle kohta, milles nad, milles neid on süüdistatud, et nende poliitilise äh, Äh, õõnestus, äh, süüdistus äh, saaks kummutatud, ei saa leppida sellega, et selline riik, kes niiviisi käitub, on tähtsa Euroopa Inimõiguste Foorumi e-, eesistuja. aitäh, kolleeg Essayah, kolleeg Ojuland, palun. suur tänu, juhataja strateegilise partnerina Euroopa Liidule äh, teab Aserbaidžaan, äh, kuulub Aserbaidžaan äh, majanduse ja ilmaliku tolerantsuse kultuuriruumi ja võiks arvata, et meie Aserbaidžaani partnerid eeldavad pragmaatilist lähenemist Euroopa Liidu poolt. selles resolutsioonis me toetame Euroopa Liidu Aserbaidžaani assotsieerimislepingut, kuid selle resolutsiooni ettepanekuga tuletame meie Aserbaidžaani sõpradele meelde seda, et nad kuuluvad Euroopa Nõukogusse kõige sellega kaasnevate kohustuste, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetega seotud kohustustega. me tahaksin tervitada avatud head tähe, dialoogi Aserbaidžaani vabariigiga ning tervitaksin ka süvenevat lähenemist Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu vahel. aitäh, kolleeg Ojuland, kolleeg Kurski, palun. suur tänu. see arutelu on tasakaalust väljas. me ründame siin Aserbaidžaani, kuid Venemaa arutelu käigus äh, olime me suhteliselt leebed. Euroopa Liit võiks rohkemat ära teha. Lissaboni lepingus on toodud välja energiasolidaarsuse põhimõte suurim riik Euroopa Liidus, Saksamaa, rikub energiasolidaarsuse põhimõtet Nad äh, ehitasid äh, gaasitorujuhtme äh, Läänemerre Venemaalt ja Nad äh, maksavad äh, üüratuid äh, summasid Venemaale, neil on väga suured ärikokkulepped, ärilepingud sõlmitud Poola selja taga Venemaaga, me peame rääkima aga Hodorkovski, Magnitski juhtimistest, juhtumitest ja olema palju rangemad. aitäh, kolleeg Kurski ja nüüd Korhola, palun sitoutunut useiden. Aserbaidžaan on võtnud endale kohustusi Euroopa ja rahvusvaheliste inimõiguste kokkulepetega, samuti peaks ta Euroopa Nõukogu eesistujariigiks saama kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. opositsiooni liider, liidri Ilgar Mammadovi vahistamine aga tekitab meile muret opositsiooni olukorra pärast, varsti on saabumas valimised ja viimased, viimase aja vahistamised tunduvad poliitilised ametivõimudelt tuleb nõuda Mamadumi vabastamist ja õiglast kohtumõistmist ning äh, nagu varemgi äh, oma resolutsiooni ettepanekutes äh, peame rõhutama, kui oluline on meediavabadus ning opositsiooni ja kodanikuühiskonna e-, esindajate vahistamine ja tagakiusamine on põhiõiguste vastane, nii et meie välistalitus peaks inimõiguste olukorral täp-, tähelepanelikult silma peal hoidma valimiste eelsel perioodil, aitäh. aitäh, kolleeg, kolleeg Korhola ja nüüd kolleeg Hübner. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. ma räägin Aserbaidžaanist, jällegi riigist, kes soovib liituda Euroopa Liiduga, kuid kus äh, inimesi, äh, kellel on poliitiliselt äh, režiimis teistsugused arvamused, kiusatakse taga. täna räägime me Ilgar Mamadovist, poliitikust, kes on opositsiooni presidendikandidaat. tema on pandud trellide taha nagu tavaline labane kurjategija, nagu mõrvar. aga tegemist on opositsioonipoliitikuga Mamadami vahistamine äh, on äh, tekitanud tõsist muret, Mamadam on olnud demokraatlike algatuste algataja ja muret tunnevad selle pärast äh, nii Euroopa Liit kui ka maailma tasandi organisatsioonid Aserbaidžaani ameti poole, ametivõimude poole on pöördutud palvega vabastada kõik poliitvangid, aga kõik palved on olnud otsekui palved kurtidele kõrvadele. see on häbiväärne, pidades silmas asjaolu, et tegemist on riigiga, kes asub Euroopa Nõukogu eesistujariigiks kuue kuu pärast kolleeg Hüpten, ma tänan teid, sellega on avatud mikrofon läbi ja ko-, voli-, komisjoni nimel saab sõna volinik Levandovski. lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, ma esindan siin jällegi kõrget esindajat, proua Catherine Ashtonit ja tahaksin tänada selle koja liit, liikmeid väga huvitava mõttevahetuse eest, teie märkused ning kindlasti kõrva taha, Mamadumi juhtum on tõsine juhtum ja Euroopa Liit ei tohi peab seda, sellele oma tähelepanu pöörama ning silma peal hoidma ja tegemist on juhtumiga, mille tähendus on laiem, see öö, ähm, puudutab poliitilisi vabadusi presidendivalimiste aastal. ja me tunneme äh, muret Mammadumi isoleerimise pärast äh, ja vahistamise pärast. tema vahistamise ajal ei ole talle lubatud külastusi pereliikmete poolt ega ka, ka toiduaineid väljastpoolt vanglat me tunneme olukorra pärast muret, selline pinge vähendab loomulikult ja vahistamine vähendab Mamadomi võimet kandide-, kandideerida presidendivalimistel, nagu tema erakond on soovinud ma võin teile kinnitada, et nii kõrge esindaja proua Catherine Ashton kui ka volinik Stefan Füüle jälgivad tähelepanelikult arengut Aserbaidžaanis ning peavad ühendust Aserbaidžaani ametivõimudega ning nad on teinud ka kaks tugevat avaldust sõltumatu kohtuprotsessi uurimise ning inim- ja kodanikuõiguste austamise teemadel. me liht-, me ei äh, jää lihtsalt äh, käed rüpes istuma selliseid küsimusi võtame me Euroopa ruumis väga tõsiselt, olulised ei ole mitte ainult valimiste tehnilised asjaolud, vaid ka äh, kodanike võimalus osaleda poliitiliste otsuste langetamise protsessis äh, ning arutleda, kasutades ka elektroonilise meedia vahendeid ning internetti. me rääkisime just Venemaa Föderatsioonist ning ähm, mõlemal puhul äh, tekib küsimus, äh, laiem küsimus kohtusüsteemist äh, üldisemalt, mitte ainult Mamadomi juhtumiga seoses. loomulikult me räägime kohtusüsteemi sõltumatusest ka üldisemalt oma dialoogis Aserbaidžaaniga, tegemist on Aserbaidžaani jaoks tähtsa partneriga. kuid meie küpsed suhted peaksid võimaldama meil asjadest rääkida otsekoheselt ja õigete nimedega, kui see on vajalik Euroopa Parlamendi resolutsiooni on äh, kindlasti tähtis ja siin on mitmeid olulisi äh, asjaolusid, meediavabadus, sõnavabadus, ühinemisvabadus äh, ja nii edasi ja nii edasi, mille tähtsust tuleb rõhutada, kuid ma võin teile kinnitada, et me jälgime tähelepanelikult, mis Aserbaidžaanis toimub ning Euroopa Liidu delegatsioon hoiab olukorral silma peal. meie delegatsiooni esimehel oli võimalik neljandal aprillil kohtuda härra Mamadoviga ning äh, delegatsioon on ühenduses ka Mamadovi perekonnaga ja juristidega ja seda mitte ainult Mamadovi puhul tegelikult, vaid ka teiste kinnipeetavate puhul, sealhulgas ka härra Tofik Jakublu, äh, keda samuti hoitakse eeluurimisvanglas. mul on väga hea meel teile öelda, et Euroopa Liidu delegatsioon Bakuus külastas äh, sel nädalal veel härra Jakublut vanglas ning äh, nii nagu nii tema kui äh, Mamadumi puhul me äh, oleme kogu aeg valvel ning jälgime tähelepanelikult, mis nende juhtumite puhul Aserbaidžaanis toimub. aitäh! aitäh, härra volinik Levandovski, seega on arutelu selles küsimuses lõppenud. kuus resolutsiooni projekti on esitatud ja viimase päevakorrapunktina arutame